koos Euroopa Parlamendiga me leiame lahenduse eh, ja aitame noori praeguses kriisis. suur tänu, eh, volinik ja nüüd me oleme selle teema lõpetanud ning meie järgmine raport on härra Pascal Grunilt, mille pealkiri on ebatüüpilised lepingud, eh, kaitstud töökarjäär ja sotsiaalse dialoogi uued vormid. raportöörile sõna neljaks minutiks. suur tänu, härra president, austatud volinik ja kolleegid. kui on ainult üks sõnum, mille peaksin meelde jätma, siis on, et eh, täistööajaga tähtajatu leping peab jääma rusikareegliks. tahaksin kõigepealt tänada kõiki kolleege, kes osalesid selle raporti koostamisel. ma olen veendunud täna, et sedasorti teema, mis on kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia südamikuks, peab olema debati öö, osaliseks ka siin. kahjuks seda siin täna ei ole aset leidnud. ma palun, et mitmed kolleegid, kes on siin sel teemal sõna võtnud, saavadaksid kirjalikult oma märkused parlamendile. ma olen pettunud ka selles, et äh, pärast mitmeid konsultatsioone on saavutatud kokkulepe ning esitati roheliste poolt peaaegu samasugune raporti projekt kui minu oma. tegemist on äh, nendepoolse alternatiivse resolutsiooniga, mille poolt tõstatatud probleeme minu fraktsioon ei saanud lahendada ning komisjoni hääletusel lükati see tagasi. kõigepealt, mis puudutab sisu, siis kõigepealt rääkigem valedest äh, FIE-dest. tegemist on tõelise probleemiga ning minu raportis on mainitud, et me tahaksime, et FIE-d paremini defineeritaks, aga peab äh, täpselt määratlema ka, millised on äh, töötajatega seotud definitsioonid. roheliste pakutud määratlus on liiga segane ning ei too lisandväärtust komisjoni poolt vastu võetud teksti. mis puudutab üleskutset direktiivi vastuvõtmiseks, mis kaitseks samad õigused kõikidele töötajatele, sealhulgas äh, ametiühingu liikumisele, siis ma ei mõista täpselt, äh, milles see seisneb. kes takistab töötajatel ametiühinguga liitumast? sedasorti direktiiv minu arvates oleks äh, asjatu ning jääks väljaspool ühenduse pädevust. oma raportust, raportis tahtsin ma äh, et mõistetakse norm, normina täistööajaga tähtajatud lepingud. paindliku turvalisuse mõiste ei tähenda mitte ainult äh, paindlikkust selleks, et kohanduda tööturu vajadustega, vaid eelkõige just tööhõive turvalisust ning loomulikult üks ei tohi kahjustada teist Euroopa Liit peab rohkem pingutama selleks, et investeerida pädevusse ning väljaõppesse selleks, et toetada jätkusuutlikku tööhõivet. töötus on endiselt liiga kõrge Euroopa Liidus ning ebatüüpilised lepingud mängivad tööturul olulist rolli. noorte hulgas on ebatüüpiline leping näiteks esimeseks töökogemuseks. kui tüüpiline, kui ebatüüpiline leping annab võimaluse noortele ning annab neile võimaluse hiljem äh, tähtajatu leping saada, siis ma loomulikult toetan seda. aga kui see toob kaasa selle, et noor jääb pikaks ajaks töötuks ning äh, siis olen ma selle vastu, aga kui ta toetab äh, jätkusuutlikku tööhüvet, nagu ütlesin, siis ma toetan seda. aga kui ebatüüpiline leping aitab edasi liikuda tööturul ning liikuda ühe staatuse juurest teise juurde, siis jällegi ma toetan seda. lõhutan siin olulist rolli, mida mängivad sotsiaalpartnerid ning äh, kodanikuühiskond selleks, et ellu rakendada tööhõivepoliitikaid. kutsun üles kõiki liikmesriike täiel määral kutsuma neid üles osalema sotsiaaldialoogist, sest liiga sageli on olukord ühes liikmesriigis teise, erinev teisest ning äh, peab tegema siin ka institutsioonilisi muudatusi. selle raportiga saadab Euroopa Parlament liikmesriikide valitsustele ning äh, komisjonile ja nõukogule tugeva sõnumi. Äh, kaitstud töökarjäär on äärmiselt oluline osa meie majandusest. loodan, et peetakse kinni ka kahe tuhande kümnenda aasta ülemkogu suunistest tööhõive osas see on äärmiselt oluline selleks, et luua uusi äh, võimalusi kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames, suur tänu! Uh, suur tänu! Äh, president luges ette sõnasoovijate nimed ja küsib, kas keegi jäi vahele. proua Köstinger, üks minut suur tänu, president, ma tahaksin avaldada südamest tänu raportöörile selle raporti eest, sest see kujutab endast väga selged ja head tööturu analüüsi. me oleme seda turvalise paindlikkuse mõistet juba pikalt arutanud, me oleme arutanud ka osalise tööaja ja teiste töövormide üle igasugused ebaregulaarset ebaregulaarsed töövormid on arvuliselt suurenenud, kuid samas see toob kaasa ka töötajate kaitsenõuete muutmise, et töötajad satuvad ohtu, sest teinekord see osaline tööajaga tööleping tegelikult on kattevarjuks ja samal ajal töökohti on oluliselt vähendatud. sellele juhitakse tähelepanu ka raportis ja on oluline keskenduda jätkusuutlike töökohtade loomisele täiendõppele ja sellistele töökohtadele, mis äh, peegeldavad meeste-naiste vahelist võrdsust. ja me peaksime neid positiivseid külgi rõhutama ning jätkama tööd selles suunas. härra Kofarati. täna, president, ma tahaksin avaldada tänu proua Grünile mitte ainult selle, selle suurepärase raporti eest, ka selle äh, tundliku suhtumise eest, mida ta on üles näidanud see, mida ta täna ütles, äh, on arvesse võetud äh, ka raportis ja ka teistes poliitilistes kultuurides ja ta on rõhutanud mitmeid olulisi aluspõhimõtteid äh, selles dokumendis ja korranud ka täna oma sõnavõtus. on oluline, et me käsitleme osalist tööaega ja viime selle sisse ka meie tavatöökorralduse määratlusse sest on oluline anda noortel võimalus ka osalise tööajaga töötada, kui nad soovivad jätkata oma õpinguid või tegeleda millegi muuga, kuid samas tuleb noortele tagada ka korraliku kaitse ja juurdepääsu kõikidele hüvitistele ja sotsiaalkaitse hüvitistele. ja kõiki neid erinevaid töövorme tuleks arvestada ka tavatööhõive määratluses. sotsiaaldialoogi eh, tunnustamine on oluline, see on oluline töötajate õiguste kaitseks. kollektiivsed läbirääkimised, kollektiivne esindatus samuti moodustavad äh, lahutamatu osa äh, tööandjate, tööandjate, töötajate vahelisest suhetest. proua Figureida tänan. mina tahaksin keskenduda turvalisele paindlikkusele ja paindlikele töövormidele Äh, mille tulemusena on tekkinud üha rohkem ebatüüpilisi töökohti. selle asemel, et need oleksid erandiks, on nad muutunud sellisteks töövormideks, mida kasutatakse üha rohkem noorte tööle värbamisel. Äh, ja see on üks kapitalismi nähtusi ning ma usun, et sel põhjusel paljud töötajad elavad vaesuses, kuna nende palk on niivõrd madal, et nad ei saa lubada endale väärikat elu. Euroopa Liidus on üheksateist miljonit töötut eelmise aasta statistika alusel, kuid ma usun, et käesoleva aastaga lisandub veel palju miljoneid, see tähendab seda ka väga palju vaeseid, iga inimesed, kellel on ka töökoht, on endiselt elavad vaesuses ja me peame süüdistama nüüd uusliberaalseid poliitikaid, ja äh, siinjuures võib öelda, et äh, turvaline paindlikkus on unustanud äh, kaitstuse mõiste. härra Rossi ma jätkan sellest, kus lõpetas eelmine kõneleja, palgad on liiga madalad ja seetõttu raha ei ringle vaesus samuti vähendab raharinglust ning süvendab juba olemasolevaid tingimusi. ebatüüpilised töölepingud äh, on üha rohkem kasutusel ja meil on vaja korralikke mehhanisme, et äh, kaitsta töötajad, kes kannatavad selle läbi. ebatüüpilised töölepingud äh, siiski eksisteerivad, kuna on vaja omavahel ühildada paindlikkus ja äh, turvalisus, sest on olemas palju töötajaid, kelle kvalifikatsioon on suhteliselt madal ja seetõttu nad teenivad vähem. on jälle ka neid töötajaid, kelle kvalifikatsioon ja koolitus on kõrgem ja nemad peaksid saama paremaid töökohti ja paremat palka. meil on vaja korralikke töökohti, korralikku kaitstust ja ma tahan rõhutada, et me peaksime ära hoidma musta turu leviku, mis viimasel ajal on hakanud vohama tänan ja nüüd komisjoni nimel volinik Šefkovitš. tänan, president ja ma tahaksin avaldada tänu raportöörile proua Grünile selle raporti eest ja ma leian, et äh, ka ajastus on väga hea, äh, sest see raport on väga asjakohane, aktuaalne ning äh, me nägime just väga tige, tihedat sidet praeguse raporti ja eelmise raporti vahel sest need küsimused, millega raportöör tegeleb oma raportöös, on äh, väga aktuaalsed, äh, see turvaline paindlikkus, ebatüüpilised töölepingud, sotsiaaldialoogi tähtsus, kõik need on olulised äh, heade tingimuste loomiseks tööjõuturul. ja ma samuti rõhutan selle raporti võtmesõnumeid ja need ühilduvad igati komisjoni lähenemisega äh, Euroopa strateegias kakskümmend kakskümmend. härra president, mul on hea meel, et parlament toetab õiglast, tasakaalustatud turvalise paindlikkuse põhimõtete rakendamised ja ma arvan, et me peaksime äh, selle mõiste läbi vaatama praeguse kriisi valguses Need ühised põhimõtted ja turvalise paindlikkuse kontseptsioon siiski on veel asjakohane, tuleb talle anda uue sisu seoses uue majanduskriisiga, arvestades seda, et on tekkinud suur tööpuudus, eelarvekärped, on tekkinud uued tööhõivevormid, on toimunud kiirem äh, Äh, üleminek ja äh, mitmekesisemad töövormid ja ma usun, et tuleb tugevdada sotsiaalset dialoogi turvalise paindlikkuse teemal kõikidel tasanditel, Euroopa tasandil, kohalikul tasandil ja ka ettevõtte tasandil. see on eeltingimuseks äh, turvalise paindlikkuse tulemuslikuks rakendamiseks. komisjon toetab äh, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia rakendamisest ja mitmed katseprojekte sellega seoses, eh, ma ühele sellistest projektidest alles hiljuti viitasin, kuid samuti eh, sellist tegevuskava, mis loob uusi töökohti, uusi oskusi ning analüüsib ka seda, millised on eh, vajadused noorte jaoks eelseisvatel aastatel komisjoni ettepanek, mis võetakse vastu novembris, näeb ette eh, Euroopa tööjõuturu moderniseerimist, kaasajamist ning töö eh, hõivemäära tõstmist ning meie sotsiaalse mudeli jätkusuutlikkuse tagamist. see käsitleb mitmeid küsimusi, mis on leidnud kajastust ka proua Grüni eh, raportis, muuseas sotsiaalse dialoogi ja turvalises paindlikkus. proua Grüni, lugupeetud parlamendiliikmed, komisjon ja mina isiklikult äh, Äh, loodan, et arutelud teiega nendes küsimustes jätkuvad. tänan, härra president. suur tänu. hääletus toimub homme keskpäeval. ja nüüd me läheme edasi. see on Jose Manuel Fernandesi raport, puudutab komisjoni rohelist raamatut biojäätmete käitlus ja